ja tuginedes sellel olen ma tänulik teile teie märkuste eest ja jätkame strateegia elluviimist. suur tänu, proua Ashton, äh, asepresident ja kõrge esindaja ja nüüd on päevakorras proua Ashtoni avaldus, mis puudutab äh, Euroopa Liidu Kanada tippkohtumist olen saanud kolm resolutsiooni ettepanekut arutelu lõpetamiseks. vabandust, ütleb president, seda ma pidin ütlema arutelu lõpuks. niisiis, ma annan kõigepealt sõna proua Ashtonile avalduseks Canada, of course, is one of the oldest and Kanada on üks vanemaid ja, ja üks meie, meie meelsamaid Euroopa Liidu partnereid, me teeme koostööd väga laiapõhjaliselt, kahepoolselt äh, ja ka üle kogu maailma. meie suhted on ankurdunud juba ajalukku, meil on ühised väärtused, mida me austame ja lähtuvalt sellest me teeme koostööd, äh, kaitsta tema ühiseid huve. me teeme seda Euroopa kodanike huvides ja Kanada kodanike huvides, aga ka selleks, et edendada julgeolekut ja jõukust üle kogu maailma, nii et tegemist on tähtsa suhtega. me peame seda hoidma ja sellesse investeerima, nii et äh, me saaksime ära kasutada kogu selle suhte täielikku potentsiaali. ja see ongi Kanada tippkohtumise e üks eesmärke, see tippkohtumine leiab alles viiendal mail Brüsselis. ajastus on suurepärane, see annab meile võimaluse valmistuda G kaheksa ja G kahekümne tippkohtumiseks äh, juunis ja Euroopa Liidu Kanada tippsuhtumine aitab meil hinnata olukordi ja valmistuda G kaheksa kahekümne kohtumisteks äh, majanduse osas, äh, plaanida kliima, äh, kliimamuutuse tegevusi, finantsturgude tegevusi ja tegeleda tuumarelva leviku peatumise küsimustega. ma külastasin hiljuti Kanadat ja siis me arutasime nendel küsimus, nende küsimuste teemadel. me saame tippkohtumisel arutada ka kahepoolsete küsimuste üle, piirkondlike kriiside lahendamise üle, me tahaksime väga keskendunud tõhusat töökohtumist ja me, meil on võimalus ühiselt kõrgemal poliitilisel tasandil püüelda ambitsioonikate kõikehõlmavate kaubanduskokkulepete suunas nii kiiresti kui vähegi võimalik. me hindame oma varasemaid läbirääkimisi ja puhume uut hoogu läbirääkimistesse ja rõhutame, kui oluline on kaubanduse laiendamine ja töökohtade loomine. mis puudutab töökohtade loomist, siis tippkohtumine saadab selge sõnumi, et Euroopa Liit ja Kanada on protektsionismi vastu, meie oleme ambitsioonika, kõikehõlmava ja tasakaalustatud lahenduse poolt Doha voorus tippkohtumisel räägime me ka viisavabadusest. meie eesmärk on selge, me tahame viisavabadust Kanadasse kõikidele Euroopa Liidu kodanikele nii kiiresti kui vähegi võimalik. meil on võimalus ka arutleda oma kriisihaldusmeetmeid, mida me laiendame. meil on mitmed kriisi haldus, kriisi ohjamise missioonid Afganistanis ka ja seal on meil koostöö Kanadaga suurepärane. me räägime ka Haitist seda ilmselgetel põhjustel. Kanadal on väga tähtis roll mängida Haiti katastroofi tagajärgede likvideerimisel ja meie eesmärgiks on suurendada meie ühiseid pingutusi äh, kriisi ohjamise ja pikaajalise arengu äh, vahelise sideme loomisel. ja seda rõhutasin ma ka Haiti doonorriikide konverentsil kolmekümne esimesel märtsil, äh, mida juhtisid Euroopa Liit ja Kanada koos äh, Brasiilia, Hispaania ja Prantsusmaaga. ja äh, humanitaarabi volinikuga proua Georgievaga koos äh, saime New Yorgis teatada, Euroopa Liit otsustas anda üks koma kolm miljonit eurot, miljardit eurot Haitile ja üles ehitada riiki parema tuleviku jaoks. mis puudutab kliimamuutust, siis võttes arvesse Kopenhaageni järgseid arenguid ja vajadust kliimamuutust leevendada, on kliimamuutus endiselt tähtsal kohal ja on seotud ka meie energiapoliitiliste aktiiv-, algatustega. ja Euroopa Liidu Kanada koostöös keskendume ka rahastamismehhanismidele ega unusta ka kolmandate riikide arengu aspekte. kliimamuutuse arengu on tähtsal kohal meie tippkohtumisel ja kliimamuutuse mõjud on Arktika piirkonnas eriti hästi esile tulnud. kliimamuutus mõjutab liikide mitmekesisust ja maastikke Arktika piirkonnas nii maal kui merel ja looduse kaitsmine on üheks meie Arktika poliitika väga tähtsaks osaks, nagu te ehk meie märtsi täiskogu osaistungjärgust mäletate üle neljakümne protsendi äh, Kanada maa-aladest on põhjas ja seetõttu on see kindlasti ka Kanada huvides ja Arktika on meie Kanada sotsiaal- ja majandusliku arengu seisukohast väga tähtis. kui me räägime Kanada suhete uuendamisest, siis meil on seitsmekümnendate aastate raamleping, millel meie koostöö põhineb, see äh, on jätkuvalt äh, Äh, kehtiv, kuid meil on uusi koostöövaldkondi, välis-, julgeolekupoliitika, tihedam koostöö sise- ja üldasjades, nii et meil oleks vaja uut raamlepingut, äh, mis hõlmaks kõiki meie sektoraalseid koostöölepinguid, sealhulgas ka kaubanduslepinguid. ja me räägime sellest, kuidas meie raamleping äh, parimal moel uuendada. härra president, maailm muutub kogu aeg, meil on suured väljakutsed, meil on vaja äh, jõudu ja Kanada on üks meie suurimaid partnereid, me tahame tõhusat koosolekut, millel on äh, selged tulemused. The... suur tänu, proua Aston ja nüüd annaksin sõna proua Jäglale äh, pooleteiseks minutiks. herr präsident! suur tänu, härra president, austatud kõrge esindaja, proua asepresident, austatud kolleegid. suur tänu, proua asepresident, teie põhjaliku avalduse eest ma olen Euroopa Parlamendi Kanada delegatsiooni esinaine ja mul on täna väga hea meel et me enne Euroopa Liidu Kanada tippkohtumist äh, viime läbi seda arutelu siin parlamendis ning et seda ei lükatud edasi maikuusse. räägiksin Rahvaparteile olulisest. alates tuhande üheksasaja viiekümne üheksandast äh, aastast eksisteerib partnerlus äh, Euroopa Liidu ja Kanada vahel üheskoos äh, me tegeleme globaalsete väljakutsetega ja kahe tuhande kümnendal aastal toimuvad Kanadas järgmised G kahekümne kohtumised. oluline on säilitada head suhted Euroopa Liidu ja Kanada vahel ning tugevdada meie partnerlust veelgi järgneva G kahekümne kohtumise raames meie resolutsioon pöörab tähelepanu majandusfinantskriisile, välis- ja julgeolekupoliitikale, arengukoostööle, kliimapoliitikale ning läbirääkimistele WTO-s Doha voorus. samuti nõuame me, et Kanada poolt sisse viidud viisakohustus Tšehhi Vabariigi, Rumeenia ja Bulgaaria kodanikele oleks võimalik kaotada läbirääkimiste käigus. viisaosakonna avamine Kanada saatkonnas Prahas ja selle küsimusega tegeleva ekspertide töörühma loomine on tervitatav. ma tahaksin toonitada, et olen veendunud, et eelseisev tippkohtumine võimaldab äh, veelgi süvendada meie tihedaid sidemed Kanadaga. tänan teid tähelepanu eest. Thank you very much uh.... suur tänu, proua Jeegle ja järgmisena saab sõna järgmisena John Enchu kaheks ja pooleks minutiks, palun. suur tänu, härra president. proua kõrge esindaja nagu te ütlesite, proua Ashton, on Kanada üks Euroopa Liidu üks vanematest partneritest ja tänavune tippkohtumine on väga oluline selle tiheda koostöö süvendamiseks. see puudutab paljusid valdkondi, majandus, julgeolek ja nii edasi. uus kaubanduskokkulepe Kanadaga on tulekul ja loodetavasti jätkatakse jõupingutusi selles vallas, arvestades äh, kliima ja majanduslikku konteksti. meil on vaja tihedat koostööd selleks, et äh, traditsioonilistele energiaallikatele alternatiive leida. arvestades seega riik, erinevate riikide eripärasid, peame kasutama madala süsiniku sisaldusega energiat, samas äh, peame edendama energia kliima ja teaduskoostööd Arktika piirkonnas kliimamuutuste kontekstis. peame mõtlema ka muidugi pangandusele, finantsturgudele, sitesele ning PNR andmetele. meie mineviku kogemus on selline mis näitab, et Euroopa Liit ja Kanada saab, suudavad ületada oma erimeelsused. Neid teemasid tuleb aga arutada äh, taktitundeliselt ja silmas pidades kodanike huve. me peame tagama vastastikused kahepoolsed suhted. see on Euroopa Liidu jaoks tähtis põhimõte ja me loodame, et Kanada Äh, tühistab viisanõuded Euroopa Liidu kodanikele, tagades võrdse kohtlemise kõikidele Euroopa Liidu kodanikele. lõpetuseks, arvestades, et on vajalik parlamendi nõusolek igasuguste rahvusvaheliste lepingute puhul, tuleb konsulteerida Euroopa Parlamendiga ning tuleb äh, parlament kaasata äh, kogu men-, parlament kogu menetlusse ning ma sooviksin, et komisjon suhtleks aktiivselt Euroopa Parlamendiga, et me saaksime soovitavad tulemused. To... tänan ja järgmisena saab sõna Wolf Klints pooleteiseks minutiks, palun. austatud daamid ja härrad, Euroopa Liidul ja Kanadal on hästi toimiv partnerlus nii majandus kui ka välispoliitika valdkonnas, kui mõelda Iraanile, Afganistanile, Haitile ja sarnastele juhtumitele sellegipoolest on meil ka mitmesuguseid väljakutseid, millega me tuleme kindlasti toime, kui meil on niivõrd tihe sõprus ja partnerlus. viis punkti on minu jaoks olulised. kõigepealt tuleb meil tegeleda finantssektori reguleerimisega. tähtis on, et G kahekümne tippkohtumisel Torontos näidataks tõesti, et G kahekümne riigid on võimelised äh, ka tulemusi presenteerima, mitte ainult rääkima. Euroopa Liit kindlasti võiks õppida Kanadalt äh, süsiniku ladestamise ja püüdmise tehnoloogia osas, seda teiseks. ja kolmandaks, meil on vaja uut kaubanduskokkulepet ja kahes punktis äh, on meil veel vaja kokkuleppele jõuda. kõigepealt äh, viisavabaduse küsimus, seda te ka mainisite, kõrgne esindaja, ja ma loodan, et Euroopa Liidu äh, vähemusi tõesti koheldakse sarnaselt kõigi teistega ja teine punkt on lennureisijate andmed kokkulepe on äh, olemas, aga sellel ei ole veel õiguslikku alust. see õiguslik alus, see uus õiguslik alus peab tagama, et äh, peetakse kinni kodanike õigustest. me ei tohi lubada seda, et praeguse tehnoloogia arengu käigus äh, ulatuslikult kogutud andmed isikute kohta äh, edastatakse ilma kohase õigusliku aluse ja vastava kontrollita. suur tänu! tänan, härra Klints ja järgmisena saab sõna Reinhard Pütikofer kaheks minutiks. härra president, austatud äh, proua asepresident, Kanada on Euroopa Liidu jaoks hea sõber, hea partner äh, ja rahvusvahelisel tasandil tegutseja ja Kanada on juba pikka aega küps demokraatia, kellelt võime õppida, aga on äh, möödunud tükk aega viimasest äh, Kanada teemalisest resolutsioonist ja nüüd me peaksime kasutama seda võimalust, et tegeleda tõesti süvendatumalt Euroopa Liidu äh, Kanada suhetega, kui ette nähakse praeguses resolutsioonis. mul on piinlik. mul on piinlik, et siin räägitakse ühistest väljakutsetest, aga Arktika poliitikat üldsegi ei nimetata. Arktika kaitse eesmärkide ja standarditega ei edene, siin on see mainitud kõrvallauses ja Kanada ei kutsunud äh, Rootsit, Soomet, äh, Islandit ja põlisrahvaid oma Arktika-alasele kohtumisele, see vaikitakse täiesti maha ja mul on piinlik, et õliliivade probleemi ei mainita samuti ei pöörata tähelepanu hariliku tuuni probleemile ning hülgetoodete keelule. me ei soovi Kanadat äh, provotseerida, aga kui äh, sõbrad omavahel peaksid tõsiselt arutlema, siis on täiesti mõttetu mitte mainida eksisteerivaid probleeme siin ei räägita ka sellest, et Kanada ei mänginud just eriti positiivset rolli Kopenhaagenis ning äh, samuti on äh, Kanada viisapoliitika Tšehhi Vabariigi roomade suhtes äh, taunimist väärt, nii et tehkem sõbralikku koostööd, aga ärgem salake maha probleeme, sellepärast et muidu pole sellest koostööst mitte midagi kasu ja minu probleem, fraktsioon võitleb selle eest, et hääletamisel õliliivade ja hüljeste küsimus läheksid ka resolutsiooni sisse, tänan. suur tänu, kolleeg, ja järgmisena saab sõna kolleeg äh, Bradburn kaheks minutiks. president, <clears throat> thank you very much. tänan, härra president. Kanada delegatsiooni esimehena ma tervitan seda resolutsiooni mis äh, on esimene enne Euroopa Liidu Kanada tippkohtumist, nagu juba öeldud, Kanada on üks meie vanimaid partnereid ja üleatlandiliste suhete tugevdamine on mõlema jaoks prioriteet ja nagu äh, kõrge esindaja ütles, siis kaubandusalased läbirääkimised arenevad edasi ja nüüd lähtuvalt Lissaboni lepingust peab parlament sellised lepingud heaks kiitma. oluline on, et vastavad delegatsioonid ja kaubanduskomisjon oleks täielikult informeeritud läbirääkimiste käigust. ma toetan resolutsiooni, sellepärast et äh, see on täpne ja käsitleb tippkohtumise teemasid. see resolutsioon loob äh, positiivse aluse tuleviku aruteludeks meie vanima kaubanduspartneriga. see resolutsioon on aluseks, et äh, edendada suhteid sarnaselt tulevikus ka kolmandate riikidega. suur tänu, härra Bradburn ja järgmisena saab sõna härra Higins kaheksa pooleks minutiks president, president, pole hinnatud, milline on sotsiaalne keskkonna ja majandusmõju meie majandusleppel Kanada ja Euroopa Liidu vahel. Kanada avalik, riigitöötajate liit, kus on kuus tuhat liiget, kes töötavad teadus, tervishoiu valdkonnas, hariduse valdkonnas, kommunikatsioonide valdkonnas ja nii edasi. Neid kõiki mõjutab see leping, nad tunnevad suurt muret sellise lepingute pärast. ka teised ametiliidud, kus on üle mitmesaja liikme nii era- kui riigisektorist, tunnevad muret oma mitmekümnete tuhandete liikmete pärast. Nad tunnevad muret sellepärast, et sellist lepingut rakendatakse peamiselt suurte äriettevõtete huvides nii Kanadas kui Euroopa Liidus ja mitte töörahva huvides või sotsiaalse õigluse huvides. nii Euroopa kui ka Kanada hargmaised ettevõtted tahavad muuta riigiteenistaja pakkumist äh, maksimeerides oma, oma tulud ja Euroopa Liidu Kanada kokkulepe on võimalus erastamist suurendada näiteks transpordivaldkonnas, veevarustuse valdkonnas, energiavaldkonnas ja see mõjutaks äärmiselt suurel määral Kanada töötajate palku ja töötingimusi ja võiks tähendada allakäiguspiraali just nii, nagu me oleme näinud sedasama spiraali Euroopas. Euroopa Liit toetab eraettevõtteid, kes kasutavad kurjasti ära tööjõudu ja näiteks see juhtum, kus võet-, kus pöörduti Luksemburgi kohtu poole, rändtöötajate äh, ärakasutamise puhul. Euroopa Liidu hargmaised ettevõtted riigis äh, nagu Boliivia, on kasu, on oma mõju juba rakendanud veevarustuse valdkonnas. Kanada rahvas tahab kaitsta oma riiklikku veevarustussüsteemi, nad peavad seda tegema kirglikult. ka Euroopa Liidu ametiühingud tunnevad muret ja mina tuletan teile meelde, ja ma kutsun Kanada ja, ja Euroopa Liidu ametiühinguid üles kutsuma re reformima ja, ja moodustama fronti äh, ja me peame konsulteerima ka ametiühinguid, kui me tahame edukalt äh, edasi minna, sellepärast et muidu me põrkame kokku nende ühise rindega. suur tänu ja järgmisena annaksin sõna proua Anna Rosbachile äh, üheks minutiks. suur tänu, härra esimees, Euroopa ja Kanadal on olnud aastaid hea koostöö ja seetõttu on loomulik, et me püüame vabakaubandust toetada. aga kas praegune meetod on parim selleks, läbirääkimised on võtnud kaua aega Euroopa Liidu bürokraatlik aparaat on ehk liiga raske, liiga bürokraatlik, et selle ülesandega toime tulla. Kanada tahaks vabakaubanduslepet Euroopa Liiduga, aga samal ajal Kanada ei taha äh, kasutada äh, meile, ei taha Kanada lõpetada hülge, hüljaste äh, mõrvamist, mis on igasuguse loomakaitse vastu. Euroopa Liit tahaks kasutada Kanada vee merepiirkonda, aga ja see oleks ideaalne meile, kui me saa-, meie keskkonna seisukohast, see võimaldaks konkurentsivõimet äh, parandada meil kõigil, kui oleks nende äh, lääneväin vaba ja seetõttu ma arvan, et Kanada peaks äh, kui ta tahab vabakaubanduslepet igasuguse maksustamise selle öö, väina puhul öö, lõpetama. siis härra Andreas Möltser härra president, kas pole juba piisavalt piinlik, et majandus- ja kaubanduslepingute läbirääkimistelt on tulnud info, et Kanada soovib äh, nüüd äh, teatud autorikaitsesätetest mööda minna ja aset leiavad mitmesugused ümberstruktureerimised Kanadad, mis näevad ette teatavate eridirektiivide rakendamist. loomulikult äh, tuleb äh, võidelda korruptsiooni vastu, aga kui me oma kohalikelt omavalitsustelt ei nõua suurte kontsernide eelistamist, siis miks me nõuame seda teiselt riigilt? nüüd äh, vabakaubanduskokkulepete raames üritatakse sellist käitumist sisse viia ja tundub, et Euroopa Liit ei ole finants- ja majanduskriisist piisavalt õppinud ning neoliberalism muudkui jätkub ja kui me soovime tõesti olla kodanike esindajad, siis Euroopa Liit peab äh, lõpetama äh, tühjade sõnade tegemise ja sellise tegutsemise Kanadas. suur tänu, järgmisena Kristjan Pereda, poolteist minutit. domnule președinte, aș vrea înainte de toate, așa cum au făcut-o și alți colegi. tänan. sarnaselt äh, teiste kolleegidega sooviksin ma kõigepealt toonitada, et Euroopa Liidu Kanada tippkohtumine on oluliseks võimaluseks süvendada meie partnerlussuhteid. Kanada on väga oluline demokraatlik riik ja suhted temaga on meie jaoks tähtsad. meil eksisteerib partnerlus, meil on samad väärtused ja me oleme teinud koostööd juba pikka aega. samas sooviksin ma tähelepanu juhtida sellele, et äh, mais Praha tippkohtumisel esineti deklaratsiooniga ja toonitati partnerluse eesmärki, milleks on äh, muuhulgas äh, liikumisvabadus, mõlema riigi kodanike liikumisvabadus ja viisavabadus peaks eksisteerima kahjuks aasta aega hiljem tuleb täheldada, et me sellest eesmärgist viisavabadusest oleme veel kaugel. rumeenlased ja bulgaarlased peavad endiselt äh, taotlema viisat Kanadasse reisimiseks ja tšehhide jaoks äh, viidi viisakohustus uuesti sisse. siin on tegemist vastastikuse küsimusega Kanada kodanikud saavad reisida kõikides Euroopa Liidu riikidesse viisavabalt. Kanada samas osade kandidaatriikide osas on viisakohustuse kaotanud, näiteks horvaadid saavad minna Kanadasse viisavabalt, aga samas nüüd tšehhid ei saa. mai tippkohtumine peab endaga kaasa tooma olulise edasimineku viisaküsimuses niimoodi, et kõik Euroopa Liidu kodanikud saaksid Kanadasse reisida viisavabalt. meil on vaja konkreetseid meetmeid, sellepärast et äh, põhimõtteliste deklaratsioonidega me enam rahule ei jää. minu riigi kodanikud äh, ei lepi sellega. me peame kõik äh, tegema selleks, et viisakohustusest loobutaks. suur tänu, härra Breda ja järgmisena härra Leichtfried, poolteist minutit, palun tänan, härra president. esitan küsimuse, et miks ma alati kahtlustan komisjoni selles, et ei soovita parlamendile asjadest päris õigesti rääkida. nii tundub see olevat ka läbirääkimistel Kanadaga. liitun kolleegide kriitikaga, kes juhtisid tähelepanu sellele, nagu kolleeg Higins, et eksisteerivad mõningad kahtlused seoses kaubanduskokkulepetega. Need lepingud on head siis, kui nad aitavad kaasa mõlema poole heaolu taseme tõstmisele, aga need lepingud ei ole head, kui nad teenivad üksikute hargmaiste ettevõtete huvisid. kui siis nüüd äh, tuleb info et äh, haridus äh, ja avalik tervishoid on äh, nende lepingute objektiks ja et need valdkonnad tuleb erastada, siis sellest saavad kasu väga vähesed, kahju väga paljud ja ma tahaksin toonitada, et kui me räägime sellise vana partneri nagu Kanadaga, siis tuleb mainida ka küsimusi, mis ei ole meeldivad. läbirääkimiste objektiks peaks olema ka hüljeste tapmine. me ei soovi kedagi ärritada, aga meil tuleb selgitada Euroopa seisukohta ja lõpetada selle suure kasumi äh, saamine väikeste loomakeste kulul. tänan, härra Leichtfried, annan sõna härra Marineskule. president. suur tänu, härra president. kolleeg Sebastian Baudou ei saanud täna Strasbourgi sõita ja seepärast ma kõnelen tema nimel kolmkümmend üheksa miljonit Euroopa Liidu kodanikku hetkel ei saa reisida Kanadasse viisavabalt. üle kahekümne kahe miljoni nendest on room-, on rumeenlased. Kanada ja USA äh, säilitavad viisa nõude Euroopa Liidu kodaniku vastu ja, vastu ja see tekitab kahe, kaks kodanike tüüpi ja meil peab olema ühtne lähenemine sellele president Barroso eelmisel tippkohtumisel rõhutas, et see probleem tuleb lahendada ja me peame jätkama sellise lähenemise elluviimist. Rumeenias on viisade tagasilükkamiste arv vähenenud aastast kaks, kaks tuhat neli kuueteistkümnelt protsendilt viiele. kakssada tuhat rumeenlast elavad Kanadas tänu ametlikule immigratsiooniprogrammile, ma ei mõista, miks Kanada aastal kaks tuhat üheksa viis kaotas ära kandidaatriigi jaoks viisanõude, kuid paljud selle kodaniku riigid, selle riigi kodanikud juba elavad Kanadas, ka Tšehhi Vabariik peaks saama viisavabalt reisida. ja viisade siis, taas sisseviimine ei peaks olema kriteeriumiks teiste riikide jaoks. see on tippkohtumise päevakorras, selle on sinna viinud Euroopa Parlament. oktoobris kaks tuhat üheksa langetatud otsust tuleb äh, täita, me peame rakendama solidaarsuspõhimõtet, kui see küsimus ei lahene aasta lõpuks. proua Ashton, viisanõude ärakaotamine liikmesriikide jaoks oleks väga oluline saavutus teie karjääris ja soovin teile edu! suur tänu, härra Marinescu. ja nüüd saab sõna härra Kriiton Arsenis pooleteist minutiks. suur tänu, härra president. Kanada ja India on ühed kõige vanemad Euroopa Liidu liitlased ja Kanada on liitlane aastast juba viiskümmend üheksa. meie koostöö peab tungima, tuginema ühist, meie tu-, koostöö tugineb ühistel väärtustel ja ühis- ja vastastikusel lugupidamisel. Kanada on suur saastaja ning on teatanud, et ta ei kavatse kinni pidada võetud kohustustest heitmete vähendamise osas, selle asemel, et vähendada kuue protsendi võrra heitmeid üheksakümnenda aasta tasemega, on toimunud kahekümneprotsendiline kasv Äh, põlev, põlevkivi ning õliliiva küsimus on tähtis. Äh, on mitmed lahendamata keskkonnaküsimused. hävitatakse arktilisi metsi, mis on üks olulisemaid hapnikuallikaid. Austria, Kanada investeerib palju vähem keskkonda kui teised riigid. on tähtis, et Kanada täidaks oma kohustusi vastavalt rahvusvahelistele kokkulepetele. meie aga täidame neid ühepoolselt ning äh, see peaks just olema meie tulevase koostöö alus. tänan härra Senis ja nüüd saab sõna härra Mikola Lašik kaks minutit. suur tänu, härra president. härra president, proua kõrge esindaja, daamid ja härrad, alates viiekümne üheksandast aastast on äh, Kanada olnud üks meie lähedasematest ja stabiilsematest partneritest. ma tervitan et pra-, seda, et praeguse parempoolse valitsuse juhtimisel on äh, majanduslik olukord Kanadas paranenud. eelmiste valitsuste ajal ei olnud see võimalik. valuuta arengud, äh, Kanada dollari arengud on positiivseks märgiks teistele riikidele. ma loodan, et tippkohtumisel saavutatakse edu kaubanduskokkuleppe osas. Kanada on tähtsuselt üheteistkümnes Euroopa Liidu kaubanduspartner üks koma seitse protsenti kaubandusest ning Euroopa Liit on äh, suuruselt teine investor Kanadas. Kanada on aga neljas äh, investor Euroopa Liidus. aastal kaks tuhat kaheksa kaubandus moodustas peaaegu viisteist miljardit dollarit, sellest kakskümmend koma kaheksa miljardit moodustasid teenused. parem ligipääs turgudele, edendab kaubandust ja see on kindlasti positiivne mõlema poole majandusele täna. suur tänu ja nüüd ma annan sõna härra Žanbrežinale. suur tänu, härra president, proua kõrge esindaja, kolleegid, daamid ja härrad Euroopa Liidu ühine viisa poliitika peab hakkama saama välja, suure väljakutsega. viimastel kümne kuu jooksul on Tšehhi kodanikud pidanud taotlema viisat Kanadasse sõitmiseks. Kanada on võtnud ühepoolse meetme Tšehhi Vabariigi vastu ning Kanada ametivõimud on seega Euroopa Liidu ametivõimudest äh, mööda läinud. liikmesriik riikide pädevus ja seega Euroopa Liidu prestiiž on ohus, see on enneolematu samm Kanada poolt Euroopa Liidu liikmesriigi vastu, see ähvardab Euroopa Liidu ühtsust, Tšehhi kodanikud ootavad Euroopa Komisjonilt eh, otsusekindlat eh, liikmesriikide legitiimsete huvide kaitset. eelseisev tippkohtumine on ideaalne võimalus ja see küsimus peaks olema päevakorras. see on kestnud juba liiga kaua ja me peame tulema ummikust välja. oktoobris kaks tuhat üheksa komisjon võttis vastu raporti, kus kutsutakse Kanadat üles avalda, avama viisaesindus Prahas ning panna, panema paika ajakava. Kana on teinud esimest, kuid mitte teist, see tähendab, et komisjon ja nõukogu ei peaks rahulduma praeguste arengutega survet Kanadale tuleks tõsta ja mitte vähendada. seepärast kutsun üles Euroopa Komisjoni rõhu, veelgi rõhutama oma kohustust äh, teatamaks, et ta ei ole rahul nende arengutega ning komisjon peaks teatama, et ta viib sisse viisanõude kada-, Kanada ametnikele ja diplomaatidele. Tšehhi kodanikke ei rahulda ilusad sõnad ja viisakused. pall on Euroopa Komisjoni kätes. kui me ei ole pisut äh, enam enesekindlad suheldes äh, Kanada valitsusega, siis me kuhugi ei jõua ning tulemus on, et Tšehhi kodanike usaldus institutsioonide vastu saab tõsise löögi. ja võime rääkida Euroopa solidaarsusest, kui soovime. Now eh, is for eh, Mr eh, Ka-. nüüd härra Karas. härra president, austatud asepresident, lugupeetud daamid ja härrad, Euroopa Liidu Kanada delegatsiooni liikmena sooviksin ma toonitada, et Kanadal ja Euroopa Liidul on ühised väärtused. Need on meie ühiskonna aluseks. me peaksime seda alust ära kasutama, et panna paika suhete globaalsed raamistikud, tihedad kultuurilised äh, sidemed ja ühised äh, väärtused äh, annavad võimaluse tugevdada sidemed erinevatel tasanditel, ka poliitilisel tasandil. nüüd äh, mai tippkohtumine toimub äh, uue lepingu raames ja komisjon teab, et äh, tippkohtumise ettevalmistamine ja parlamendi kaasamine peavad olema põhjalikud ja läbipaistvad siin on mainitud kahte väga olulist teemat, kõigepealt ühepoolne viisakohustuse sisseviimine Tšehhi kodanikele on ennekuulmatu ja see tuleb kõrvaldada. ja mis puudutab äh, hülgetoodetega seotud, siis mitte meie ei pea muutuma, vaid Kanada peab seda tegema meil tuleb suhteid Kanadaga vaadata laiemas raamistikus kui äh, organisatsiooni NAFTA raamis. kui Joe Biden kõneleb Euroopa Parlamendis Brüsselis, siis samal ajal toimub ka Euroopa Liidu Kanada tippkohtumine. see näitab, et et äh, üleatlandiline partnerlus mõlema riigiga on meie jaoks ääretult oluline. tänan, härra Karas ja järgmisena saab sõna proua Roitova, palun. suur tänu, proua kõrge esindaja tahaksin juhtida teie tähelepanu asjaolule, et äh, ühepoolne viisanõue, mis on kehtestatud Tšehhi, Rumeenia, Bulgaaria kodanikele, on äh, Achilleuse kannaks, kui me räägime igasuguste lepete sõlmimisest Kanadaga. Kanada peab ka oma paguluspoliitikaga seotud äh, eeskirju karmistama. proua Ashton, kas te olete hoiatanud Kanadat, et aasta kaks tuhat kolmteist ei ole piisav selleks, et Kanada asüülipoliitika olukorda muuta. proua president, kas teie jaoks on see tähtaja küsimus prioriteediks ja kas te olete valmis seda tõstatama tippkohtumisel, kui ei, siis kas te olete teadlikud sellest, kui raske saab olema selle leppe ratifitseerimine Euroopa Parlamendis. meie ei tahaks ühepoolseid rünnakuid kolme riigi vastu. kolleegid, meie kodanike toetus on tervitatav ja me tahaksime muutust Kanada asüüli nõuetele ja viie, viisanõuetele, mis puudutavad umbes viitekümmet miljonit äh, Euroopa Liidu kodanikku. ja nüüd oleme jõudnud vaba mikrofoni vooru juurde ja annaksin kõigepealt sõna härra Sergio Silvestrisele. Sì, signor Alto Commissario, io penso che la discussione il proua kõrge esindaja, austatud volinik, ma arvan, et tänane arutelu äh, annab teile volitused Euroopa Liidu Kanada tippkohtumisel, me oleme kõik teadlikud sellest, et tegemist on tahtsa suhtega, tähtsa partnerlusega, meil on ühised väärtused Kanadaga ja me kõik austame demokraatiat ja selles riigis on suur demokraatia. meil on vaja strateegilisi suhteid, see on tõsi, aga samas on ka teatavad kahtlused. on küsimused, mida tuleb käsitleda tippkohtumisel ja kui võimalik, siis tuleb neid küsimusi lahendada esimene sellistest küsimustest, probleemidest on vastastikuse vajadus äh, seoses äh, inimeste vaba liikumisega, kanadalaste ja eestlaste vaba liikumisega, mina ei ole Tšehhi, Rumeenia, Bulgaaria kodanik, meie nende riikide kodanikud on kõnelenud juba enne mind, kuid Euroopa kodanikuna tunnen ma, et minu kui Euroopa kodaniku õigusi pärsitakse, äh, rikutakse ja ma, ma räägin liiga kiiresti ja äh, teised Euroopa Liidu kodanikud saavad Kanadas vabalt ringi liikuda, nii nagu kanadalased äh, saavad vabalt riiki, äh, ringi liikuda Euroopast ja siis on veel see hüljeste mahanuttimise küsimus. see liigutab meid väga, kui me näeme teleriekraanil pilte sellest, kuidas jahitakse hülgeid ja meie siin parlamendis avaldame oma arvamust, aga me ei peaks rääkima tunnetest lähtuvalt me peaksime tegutsema. me oleme demokraatlik riik ja me peaksime rakendama võib-olla moratooriumi põhimõtet selles valdkonnas ja Kanada peaks meid arvesse võtma. proua Ashton, ma loodan, et te tulete ja annate meile aru pärast tippkohtumist, mis kuhu te jõudsite. suur tänu, härra Silvestris ja nüüd anname sõna proua Olga Sõnulavale eh, paní předsedající härra president, austatud Euroopa Komisjoni asepresident, kallid kolleegid. Euroopa Liidu Kanada tippkohtumist oodates tuletaksime meelde Euroopa Liidu ühte põhilist alustala, solidaarsuse põhimõtet. solidaarsus on üks nendest väärtustest, mida tuleks kõikides tingimustes austada, kui me tahame oma kodanike usaldust ära teenida. solidaarsus peaks kehtima siis, kui ükskõik milline riik satub ohtu või raskusse. kahe tuhande üheksandal aastal kehtestas Kanada Tšehhi Vabariigi kodanike suhtes viisanõude Tšehhi Vabariigi nõudel siseasjade nõukogu käsitles seda küsimust veebruaris ja hoolimata sellest, et mitmed ekspertgrupid on selle küsimuse kallal tööd teinud ja mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid on Tšehhi Vabariigile toetust avaldanud, ei ole siiski jõutud mingite käegakatsutavate tulemusteni. oodates võimalikke muudatusi kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal pagulasõiguses Kanadas kannatavad Tšehhi Vabariigi äh, kodanikud. me räägime Euroopa Liidu institutsioonidest sageli kodanike usalduskriisist äh, ja sellises äh, solidaarsuse puudumise õhkkonnas võib-olla oleks vajalikud suuremad pingutused, proua volinik. ja nüüd härra Davis, palun. suur tänu, härra president, ma loodan, et asepresident hindab ja avaldab tunnustust kanadalastele oma diplomaatiliste oskuste osas, neil on midagi meile õpetada. kui me räägime ohustatud liikidest, siis nemad suutsid äh, äh, tuunikala püügikeelu äh, ke,, keelu kõrvaldada, võttes endale liitlasteks jaapanlased. Kopenhaagenis oli Euroopa Liidu seisukoht ebaselge, me rääkisime väga palju omavahelistest küsimustel ja debatis, pidasime debatte omavahel, aga mitte debatte teistega. ja ka nemad olid palju edukamad, Jaapan ja Kanada liitlased olid tegutsenud koos ühiselt juba kuid enne tippkohtumist, hankides endale liitlasi, et saada vajalikke hääli, saada vajalikke tulemusi ja meie, meist jäi ainult organiseerimatu, nõrga partneri mulje keskkonnavolinik ütles, et äh, seda ei tohi mitte kunagi juhtuda enam ja nüüd ootame me muutusi. aga selliseid konverentse ja selliseid arenguid üle maailma toimub kogu aeg, meil on tähtsaid äh, konverentse, me peame õppima kasutama Euroopa Liidu diplomaatilisi oskusi nii, et meie tulevikku suunatud äh, strateegia kannaks vilja, et me kasutaksime oma ressursse tõhusalt ja et me ei võitleks endast madalamas kaaluklassis. suur tänu ja härra Obermeier, palun! tänan. ma sooviksin tähelepanu juhtida tähelepanu mõningatele juriidilistele probleemidele. näiteks Kanada juuraprofessorid ja ka Harvardi professorid on arvamusel, et Kanadas vaadatakse varsti üle patendi ja autoriõigus ja nüüd Kanada tunneb, et äh, väljaspoolt sekkutakse nende vastavatesse õigustesse ja kanade jaoks on ääretult oluline audiovisuaalse omandi, eriti just filmide kaitse. ja ka internet äh, kaasatakse siia valdkonda, nii et äh, mittemateriaalsete äh, õigusobjektide kaitse internetis on ääretult keeruline. meil tuleb leida kesktee niimoodi, et need äh, mittemateriaalsed äh, esemed oleksid kaitstud, aga samas, äh, et me austaksime Kanada teistsugust äh, juriidilist traditsiooni. suur tänu! suur tänu, härra Obermeier ja nüüd annan äh, sõna härra Röövingile. Äh, tänan, härra president, austatud proua volinik, lugupeetud daamid ja härrad. ma usun, et äh, kõige olulisem on võidelda VKE-de eest. just majanduskriisis äh, on oluline, et seal saavad tööd kaks kolmandikku töötajatest ja VKE-dest tuleb kaheksakümmend protsenti maksutuludest. meil tuleb tagada, et VKE-del oleks võimalus saada, võita avalikke hankeid. meil on vaja tehnilisi eeskirju. ja oluline on neid küsimusi käsitleda ka vastavas lepingus. WTO raames tuleks samuti juba Doha voorus selliste vabakaubanduskokkulepete küsimust käsitleda. tänan ja nüüd saab sõna proua Silvana Tikau, palun. suur tänu, härra president, proua volinik. õhutransport, lennutransport on oluline selleks, et Euroopa Liit ja Kanada saaksid teha koostööd, jõuaksid üksteisele lähemale, lihtsustades inimeste ja kaupade vaba liikumist. kahe tuhande üheksanda aasta detsembris allkirjastatud transpordilepe ja tsiviillennunduse julgeolekulepe, mis samuti allkirjastati kahe tuhande üheksandal aastal, on väga olulised äh, alustalad meie suhetes. esimene ei ole veel jõustunud, ka nõukogu ei ole saanud mingisuguseid teateid arengutest, teist lepingut ajutiselt ei rakendata ja nõukogu peaks saatma öö, äh, oma ettepaneku Euroopa Parlamendile. pidades silmas seda, kui olulisel kohal on lennutransport meie koostöös, tahaksin ma küsida asepresident teilt, millal need kaks lepet jõustuvad öö, äh, ka ja muutuvad tõhusaks äh, lennutranspordis. suur tänu ja proua Fiona Aul. Kanada on meie hea liitlane, aga Euroopa Liit peab olema kriitiline sõber, kui seda on vaja. Kanada saavutused kliimamuutuse vastases võitluses on kesised ja Kanada töötas meile vastu Kopenhaageni läbirääkimistel. meie eriliseks mureküsimuseks on äh, õliliivad ja nagu mainis seda ka härra Arsenis ja nafta, õli eraldamine äh, õliliivadest on väga keskkonnakahjulik. Kanada valitsus pingutab praegu selle nimel, et komisjon äh, ei rakendaks äh, nii rangeid süsinikdioksiidi meet-, äh, meetmeid ja nõudeid äh, kütuse puhtuse regulatsioonis, kas te olete valmis sellega kaasa minema? All, now the floor to Mrs. suur tänu ja proua Ashton. suur tänu, härra president meie tänane arutelu on olnud äärmiselt kasulik ja väärtuslik äh, osa minu ettevalmistustöödest äh, tippkohtumiseks. Äh, te olete puudutanud väga laia teemade ringi ja ma kannan hoolt selle eest, et nii nõukogu kui ka komisjoni presidendid, kes loomulikult juhivad tippkohtumist, oleks teadlikud kõigidest nendest teemadest, mida te olete tõstatanud. ma olen äärmiselt tänulik selle konstruktiivse info andmise eest Äh, väga paljude, paljud äh, teemad on minu jaoks uued, äh, nagu näiteks lennutee, transpordi teema. aga paari sõnaga tahaksin puudutada mõningaid võtmeküsimusi, mida siin arutleti. ma arvan, et üldiselt on austatud Euroopa Parlamendi liikmed nõus sellega, et tegemist on tähtsa suhtega ja võib-olla mõningad mureküsimused pigem rõhutavad Kanada tähtsust ja rõhutavad pigem meie ühiste väärtuste tähtsust ja loomulikult äh, on üheks oluliseks probleemiks ka viisade küsimus, äh, mida puudutasid siin eriti nende riikide esindajad, keda see viisarežiim puudutab. aga räägime siis erinevatest teemadest eraldi. ma arvan, et äh, õige oleks liikuda ambitsioonika kaubandusleppe suunas, see ei saa olema kerge protsess ja ma arvan, et juba algusest peale, kui me kaubandusläbirääkimised alustasime, oleme me olnud teadlikud, et Euroopa Liidu Kanadal on oma ise eraldi huvid, seetõttu ei saa olema läbirääkimised kerged, aga me peaksime olema ambitsioonikad. minu jaoks on üheks ambitsioonikaks küsimuseks intellektuaalomandi õiguse ja ma tahan, et Kanada pea tagaks, et neil oleks õige intellektuaalomandi süsteem paigas, aga ma tean, et nad tegelevad selle küsimusega, tulemusega ja praegusel hetkel on uudised sealtpoolt positiivsed ja konstruktiivsed ja edusammud liiguvad, edusammud on piisavalt kiired. ma loomulikult hoian asjakohased komisjonid asjadega kursis ja loomulikult toimuvad mõjuhinnangud mõjuhinnangute kallal juba töötatakse ja parlamendile antakse võimalus öelda jah või ei sellele vabakaubandusleppele, kui see lepe lõpuks see koostatakse. parlamendi äh, roll on tähtsal kohal. aga hea kaubanduslepe on kasulik meie kodanikele ka, äh, sellepärast et me tagame selle, et kodanikel on suurem valik, töötajatel on rohkem võimalusi ja me peame kandma hoolt selle eest, et kõik meie kaubanduslepped annavad võimalusi kõigile Euroopa Liidu kodanikele. mis puudutab väikseid keskmise suurusega ettevõtteid, siis see on väga tähtis küsimus, ma tuletaksin teile meelde, et statistikas on, statistika näitab alati väga huvitavat asjaolu, et ainult kaheksa protsenti meie väikesest keskmise suurusega ettevõtetest äh, kauplevad äh, väl-, kauplevad ja ainult kolm protsenti neist kauplevad väljaspoolt, äh, väljaspool Euroopat ja kui on võimalusi neid statistilisi näitajaid suurendada meie väikeettevõtete kaubavahetust üle Euroopa piiri, piiride suurendada, siis on sellest kasu. väga paljud austatud parlamendiliikmed rääkisid loomulikult Arktika piirkonnast ja me oleme sellest rääkinud hiljuti parlamendis ka varem, aga ma olen teiega nõus, tegemist on väga tähtsa küsimusega, iseäranis seetõttu, et see on seotud ühe teise tähtsa küsimusega, nimelt kliimamuutuse küsimusega mis äh, meisse puutub, siis Kanada kuulub nende riikide hulka, kes Kopenhaageni tippkohtumisel äh, meie arvates äh, ei liikunud piisavalt kaugele, ei tahtnud minna piisavalt kaugele. ja aga Kopenhaagenist räägime me hiljem ka vastavates Euroopa Parlamendi komisjonides. kuid kolmandal märtsil peetud kõned Kanada valitsuse esindajad ütlesid, et nad toetavad täielikult Kopenhaageni tippkohtumise tulemusi ja kokkuleppeid ja minu arvates see on märkimisväärne edusamm, me tahame julgustada tippkohtumisel Kanadat olema tulevikus ambitsioonikamad ja suurendama oma eesmärke aastaks kaks tuhat kakskümmend. rahvusvaheline süsinikuturg on minu arvates võtmepunktiks süsiniku vähese majanduse suunas liikumise protsessis ja meie kahepoolsetes suhetes saame rõhutada just nimelt neid strateegilisi küsimusi, investeeringud, roheline tehnoloogia, koostöö, kõikide meetmete vallas, mis aitavad kliimamuutuse mõjusid äh, leevendada. ja veel viimane küsimus, äh, mida ma tahaksin täna puudutada, oli loomulikult viisade küsimus. viisade küsimus on äärmiselt oluline. Äh, need liikmesriigid, keda asi puudutab, on esindatud oma Euroopa Parlamendi saadikutega siin kajas, me oleme selle küsimuse kallal töötanud palju, me, meil on olnud kahepoolseid läbirääkimisi Kanadaga ja Kanada töötab mõningate õigusloomeliste muudatuste kallal, mida on tulevikuks vaja, aga teil on õigus, kui te tõstatate selle tähtsa küsimuse ja ma kinnitan teile, see saab olema üks osa tippkohtumisest Prahos noh, toimus ekspertide küsimus, mis, ekspertide kohtumine, mis käsitles Tšehhi Vabariigi küsimust iseäranis, komisjon on nendes arengutes täielikult eelmääral osaleja ja ma saan aru teie masendusest ja vajadusest selle küsimusega kiiremini ja tõhusamalt töötada. tegemist ei ole ainult kahepoolse küsimusega, tegemist on Euroopa Liidu, Kanada vahelise suhtega ja sellise küsimusena me peame seda ka käsitlema suur tänu, proua Ashton, suur tänu kõikidele sõnavõtjatele. ja ka sellega lõpetame selle päevakorra teemalise arutelu. hääletamine toimub järgmisel täiskogu osaistungjärgul. ja nüüd äh, lõpetaksin meie täiskogu töö. Äh, seitsme minut-, kell seitse alustame tööd uuesti komisjoni infotunniga